president David Sassoli, cher euh, Charles. lugupeetud president, hea Charles, hea Ursula, kallid kolleegid. me oleme väsinud Covid kaheksateistkümne vastasest võitlusest äh, ja ma tahaksin selles olukorras tänada kogu meditsiinipersonali, võitlus ei ole võideldud, me oleme väga tänulikud teile teie panuse eest see on seadnud ohtu äh, meie äh, demokraatia alustalad, me peame langetama täht-, äh, raskeid otsuseid, mis puudutavad miljonite kodanike elusid. meil on vaja solidaarsust, kollektiivset loomingulisust ja, ja lahkust, me täname kõiki neid, kes on seda üles näidatud, elu on raske ja see on pannud meid kõiki proovile, aga me oleme suutnud näidata, et äh, me oleme valmis kaitsma oma eluviisi, me ehitame üles maailma pärast äh, seda kriisi, õppides kriisist. kõigepealt äh, meie peame sellest kriisist õppima, see on meie esimene kohustus. me oleme õppinud sellest kriisist ja, ja meie esialgne tegevusetus äh, ja äh, aeglus äh, ei teinud meile au, me peame selle üle tulevikus järele mõtlema ja kui me peame kandma maske selleks, et viiruse eest end kaitsta, peame me me samas äh, maskidest loobuma, kui asi puudutab vigade tunnustamist. me peame neile otse silma vaatama ilma maskideta. meie süsteem, meie tervishoiusüsteem peab olema äh, tugevam. Euroopa ei pea seisnema kasutades müüridest, me peame, meie peame olema see ühendus, kus äh, helikopterid aitavad abivajajaid abi juurde. me oleme valmis solidaarsuse ja koostöö nimel äh, äh, aitama teineteist ja seda tuleb tulevikus paremini äh, struktureerida, et Euroopa oleks järgmine kord sellises olukorras paremini ettevalmistatud ja sõltumatu. Euroopa peab olema valmis seisma sõltumatult silmitsi järgmise kriisiga ja me peame mõtlema juba praegu Euroopa tervishoiumehhanismile, mis tuleb paika panna räägime ka majandusest. kõik siin kasutavad sõnu whatever it takes, üks, ükskõik mida vaja, seda teeme aga mitte ükski liikmesriik ei saa tugevamana sellest kriisist üksinda välja tulla, ükskõik millised on tema tugevad ja nõrgad küljed, kas ta kuulub euroalasse või mitte. me peaks olema mitte solitaarsed ehk üksi, vaid solidaarsed ja tegutsema teistega koos meil peab olema tugevat, äh, tugev plaan, nii nagu äh, Ursula von der Leyen ütles, meil on vaja uut Marshalli plaani, keskendudes äh, digitaalvaldkonnale ja rohelisele kokkuleppele. meil on strateegia juba olemas, meil on vaja lihtsalt ambitsioonid paika panna selles strateegias me peame mõtlema investeeringutele, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, homsetele ettevõtetele. see kriis on olnud proovikiviks meie majandusele, aga meie majandus peab muutuma sellest tugevamaks. autoritaarsed süsteemid ei ole sellises olukorras tugevamad kui demokraatlikud süsteemid, kus austatakse kõikide vabadusi ja õigusi. hirm äh, ei ole äh, mitte äh, ravim, vaid mürk. sellises kriisis ei tohi äh, vabadusi ohtu seada, sellest peavad kõik ometi aru saama, ka Viktor Orban. me peame andma kõik endast oleneva selleks, et demokraatiat kaitsta ja õigusriigi jällegi jalule saada kõikide vahenditega, mis on meie käsutuses milline on Euroopa pärast, pärast seda kriisi, tahaksin ma küsida. kas äh, ähm, paindlik kriisile reageerija või lihtsalt mammut, kes kõiki jalgade alla ta tallab. me ei saa käituda individualistlikult, me peame äh, näitama, kui hästi me suudame koostööd teha. see kriis näitab, kui oluline on äh, kiiresti jalule saada Euroopa tulevikukonverents haarakem siis härjal sarvist, ehitagem üles äh, demokraatlikum, kindlam, äh, ühtsem Euroopa. see kriis ei pea tooma uusi sõdu, kasutagem äh, seda võimalust ära, et võidelda oma silmakirjalikkuse, egoismi ja eelarvamuste vastu. muutkem maailma, millesse me kuulume, lähtudes selle kriisi positiivsetest õppetundidest suur tänu. Eh, aitäh, härra Tšolos ning nüüd eh, härra Kampomenosi IDE fraktsiooni nimel teil on sõna. aitäh, president eh, Sassoli ning aitäh ka komisjoni ja nõukogu esindajatele. ma loodan, et tänane on viimane kohtumine, mil kolleegid ei saa Brüsselisse tulla, sest väga oluline on olla siin samamoodi nagu on oluline, et meie riiklikud valitsused toimiksid, sama oluline on jätkata siin Brüsselis tegevusi, see on see, mida kodanikud tahavad. ma olen pärit Liguuriast, Itaaliast ning Lombardia on väga lähedal minu kodulinnale. kõik minu piirkonnas äh, teavad sõpru või sugulasi, kes on kohutavas olukorras, kes on kannatanud või ka surnud võib-olla on inimesi, kes ei ole veel aru saanud inimeste frustratsioonist. inimesed, kes on jäetud omapäi tegelema nende meetmetega sellepärast, et nad on karantiinis või lihtsalt sellepärast, et nad on äh, üksi ning neil ei ole lähedaste tuge, nad on haiglasse paigutatud ja võib-olla ei ole võimalik lähedastel isegi matustel osaleda. meil ei ole tegemist mitte ainult tervishoiukriisiga, vaid ka majanduskriisiga. ettevõtted, töötajad, FIE-d, kõik nad tahavad tagasi tööle minna. tagasi tootmise juurde, me peame naasma tootmise juurde tagasi ning väga oluline on luua standardiseeritud protseduurid selleks et majandus ning tootmissektor saaks taas kord toimima hakata. samal ajal tuleb tagada aga töötajate ning kõigi teiste ohutus, aga me peame naasma tööle. aga kui me suudame sellest äh, kriisist väljuda nii kiiresti kui võimalik, siis on äh, see tänu sellele, äh, see ei ole mitte tänu sellele, et meil on Euroopa tasandil reeglid, vaid sellepärast, et me peame praegu nendest reeglitest kõrvale kalduma. me peame vaatama oma südametunnistuse poole ning nägema, et see reeglite kogumik viimaste paari aasta jooksul oli selles Euroopa piirkonnas kõige väiksem majanduskasv, loomulikult on tulnud väljaspoolt üleskutseid. meil oleks olnud, võinud olla kaubandussõda või spekulatsioonimull, mis lõhkeb, ning igasugune kriis oleks võinud tõsiselt õõnestada meie süsteemi. me ei tohi teha samu vigu, mida me oleme teinud tervishoiusektoris, me peame kasutama ära võimaluse ning üle vaatama kõik oma reeglid praeguse hetkel on Euroopa Liit sõlminud kaubanduslepped, mis on võimal-, võimaldanud äh, ümber paigundada ning äh, tootmise välja viia Euroopast, mis on takistanud meie tootmisvõimekust me peame muutuma autonoomsemaks mitte ainult tervishoiusektoris, vaid ka põllumajandussektoris ja muudes valdkondades. teadustöö, vaid äh, paar päeva tagasi astus tagasi Euroopa Liidu Teadusnõukogu esimees, kes äh, kritiseeris Euroopa tasandil tehtud tööd. väga palju on räägitud sõnast tõde me üritame pakkuda mingisugust Euroopa tasandil väljavaadet. aga minu arvates on see lihtsalt kommunikatsiooniharjutus, kaitsmaks Euroopa Komisjoni. Euroopa Komisjon on langenud iseenda ohvriks ning viimaste aastate kommunikatsiooni ohvriks. ning kodanikud näevad seda nüüd oma silmaga loomulikult eelarve, eelarve võib olla kasulik, me võime selle kallal töötada, aga ma kardan, et seal ei ole piisavalt raha, seal ei ole piisavalt vahendeid. kõige olulisem on see, et liikmesriigid saaksid teha seda, mida on vaja teha, neil on reeglid, me me, Inglismaa pank ei hakka seda hinda maksma. me teame, et väga oluline on ülemkogu tippkohtumine loomulikult on äh, olnud äh, sotsiaal-, äh, stabiilsusmehhanismi arutelu ning Itaalias on kriis. ma olen kindel, et Itaalia väljub sellest kriisist, aga ma ei ole kindel, kuidas Euroopa sellest kriisist väljub. ma arvan, et Itaalia väljub kriisist, aga Euroopa ilmselt mitte. aitäh ja härra Lambers! lugupeetud president, kallid kaaskodanikud, pöördun teie poole siit Brüsseli Euroopa Parlamendi täiskogu saalist, kus äh, tavaliselt tuksub Euroopa demokraatia süda, süda, mis nüüd tuksub natukene aeglasemini, sellepärast et meid kõiki puudutab pandeemia ja tõesti, olukord on raske, mõelgem kümnetele tuhandele viiruse äh, ohvrile ning lähendite lähedastele, äh, mõned istuvad ja, ja see, et me peame kõik olema äh, omaette karantiinis, muudab selle leina kandmise veel raskemaks. mõtleme kõigile neile, kes päev-päevalt omaenda tervise ja heaolu ohvri, ohvriks toovad selleks, et hoolitseda ohvrite ning äh, haigete eest. kummardame nende eest, kes hoolimata pandeemiast on oma töökohal, et meie ühiskond saaks oma tegevust jätkata. Euroopa seisab silmitsi kõige tõsisema kriisiga pärast tuhande üheksasaja neljakümne viiendat aastat. koroonaviiruse äh, koroonaviirus toob välja, millised on meie ühiskonna puudujäägid, nõrgad küljed, näitab seda, mida poliitikud ei ole tahtnud siiani kuulata. me näeme, et kärpemeetmed ja tervishoiu ja hoolekandeteenuste alarahastamine äh, ei ole ennast ära teeninud. ja ähm, nüüd me saame lõpuks aru, äh, mida on sotsiaalne ebavõrdsus kaasa toonud. miljonid äh, eurooplased on viimaste kuude jooksul sunniviisiliselt vaesusesse surutud, paljudel pole isegi vahendeid selleks, et äh, toitu lauale tuua ja toidupangad on pidanud mõnikord isegi uksed kinni panema, sellepärast et neil pole lihtsalt piisavalt vahendeid ja pöördumised samas kasvavad ja kui me vaatame statistikat, need, kes ennem olid statistikasse vaesuse ohus, on nüüd vaesuses, samuti äh, koolihariduse vallas äh, valitsev ebavõrdsus, äh, digitaallõhe, ebavõrdne juurdepääs eluasemele ja nii edasi ja nii edasi, kõik on täna selgem kui kunagi varem. me ei saa enam unustada neid asju, mis ei ole iga päev meie silma all ja ma tunnen selles pandeemia tingimustes muret nende muutuste pärast, mis võivad meie ühiskonnas sündida selle tulemusena. võib juhtuda, et kõige nõrgemad maksavad selle kriisi eest, milles nad ei ole süüdi, kui me räägime nendest kelle, kellel pole eluaset, nendel, kellel ei ole tööd, kelle töökoht on väga ebakindlatel alustel ja ke-, ja mõtleme ka nendele, kes on sisserändajad, kes on ebainimlikes tingimustes praegu meie piiridel. mõelgem nendele, kes on kliimamuutuse tulemusena sattunud väga haavatavasse rolli. pärast finantskriisi, nagu me nägime kümme aastat tagasi, ebavõrdsus kasvas, nii et äh, nüüd võib samasugune asi juhtuda, teiseks võib juhtuda, et sellises tervisekriisis kannatab meie äh, ühiskondade demokraat, demokraatia, nii nagu me nägime äh, Ungaris, äh, kus valitsus võtab ohjad enda kätte parlamendi, kohtusüsteemi ja sõltumatu meedia arvelt ja võib tekkida selline üldine järelevalve riik, riigiaparaat, mis tahab kontrollida kõiki. kolmas oht on see, et me kasutame üle oma planeedi ressursse ja äh, me peame oma ühiskonnas olema rohkem loodusega kooskõlas, ükskõik, kas see on nüüd, et see on hilja, et, et see pole piisav, aga ikkagi tuleb selle poole pöörduda. kliimamuutus, bio, bioloogilise mitmekesisuse äh, vähenemine ei äh, seisku koroonaviiruse tulemusena. neljas oht on see, et piirideülene demokraatia, mida Euroopa Liit endast kulutab, satub ohtu. mitmed liikmesriigid on seadnud piirangud meditsiiniseadmete ja meditsiinivahendite trans-, transportimisele piiriüleselt ja on tehtud meetme, on võetud meetmeid selleks, et kollektiivseid samme pidurdada nii pandeemiavastases võitluses kui ka majandusele jalule seadmisel. Euroopa Liidul on kollektiivsed võimalused oma majandus jalule saada juhul, kui me suudame langetada kollektiivseid otsuseid ja äh, me peame ühiselt tegutsema, kui me tahame ühiselt kasu saada. kui me jätame liikmesriigid üksinda, äh, siis me mõistame Euroopa Liidu ja rahaliidu hukatusse. ma pöörduksin siin Wopke Hoekstra poole, Hollandi finantsministri poole ja tema bossi Mark Rutte poole ja kõigi nende poole, kes ennast nende selja taha peidavad. ütleksin riikidele nagu Saksamaa, Austria, Soome ja kõikidele nõndanimetatud kainemõistuslikele riikidele, kes on saanud kõige rohkem Euroopa ülesehitustööst majanduslikku kasu. ütleksin teile seda, et äh, majanduslik solidaarsus on see hind, mida tuleb maksta meie ühisraha ning äh, ühisturu eest eest ja on täiesti skandaalne, kui äh, Hollandi kõrged poliitilised äh, liidrid ütlevad, äh, õpetavad teisi, kuidas nad oleksid pidanud käituma, kui nad pidevalt e-, Euroopa eest oma eelarve tulusid on varjanud juba aastakümneid. Te teate meid, rohelisi, regionaliste, nõndanimetatud piraate, meie ei anna kunagi alla ka siis, kui torm on kõige hullem. me ei ole tahtnud seda kriisi, aga see saab avada meie äh, silmapiiri, laiendada meie silmapiiri ja anda meile võimaluse haarata kinni nendest võimalustest, mis meie ees avanevad me saame nüüd aru, äh, milline peaks olema tegelikult ametikohtade hierarhia. Äh, kõige tähtsamad ei ole need, kes suur, teenivad suuri summasid ähm, olles hargmaiste ettevõtete äh, kõrged juhid või jalgpalli tähed. kõige olulisemad on need, kes hoolitsevad meie eest, ravivad meid, kes äh, kannavad hoolt selle eest, et meil oleks toit laual ja meie prügi oleks veetud. tänu neile oleme me elus. üks pandeemia ohver on ka see, et turg on äh, üks meie heaolu kõige suuremaid alus, alustalasid tegelikult on nii, et meie ühise huvisid kaitstes peame kaitsma elu, peame toet-, peame seda tegema, toetades oma ühis, ühiseid institutsioone ja võib-olla see kriis õpetab meile, et inimene ei ole mitte looduse kuningas, vaid me oleme üks osa loodusest ja me sõltume sellest. selleks, et olla arukad aednikud, peame me looduse eeskirju ja looduse seadusi tundma ja jälgima ja sellest, nendest lähtuma. me taha-, ja siis veel, ma loodan, et pärast seda kriisi äh, lõpeb see, et me tahame ikkagi olla suuremad, jõuda kaugemale, tah-, ja saada kõike rohkem maailma tasand, äh, tase ei ole alati kõige parem tase, nagu ka maailma tasand ei ole parim tasand. ja me ei saa alati mõelda selle peale, et tõhusus peab, äh, ole, on, on tähtsam kui meie vastupanuvõime. ja samuti ma loodan, et äh, nõndanimetatud homo ökonoomikus hukkub. me saame aru, et elus on oluline loomulikult ka materiaalne heaolu, aga oluline on ka see, et meil oleks aega ja ruumi ähm, suheteks teiste ja ülejäänud maailmaga. kallid kaaskodanikud, pandaam-, pandeemia annab meile võimaluse ja kogu planeedile võimaluse asjadele järele mõelda ning langetada valik selles osas, kuhu suunas me tahame liikuda täiesti vastutustundetu on lihtsalt masinale uuesti hääled sisse panna, täpselt samamoodi nagu enne koroonaviirust. aga ärgem ka mingem liiga lihtsate lahenduste teed. see kriis on näidanud, kui oluline äh, kui lõhestunud on meie isik ja kui ühiskond ja kui haavatud see on me peame leidma uue tasakaalu kohaliku tasandi ja maailma tasandi vahel, tõhususe ja vastupanu vahe, vahe, vastupanuvõime vahel. ja saavutama uued tasakaalud. me peame lähtuma elust, elust, mis oleks väärikas kõigi jaoks. see on olulisem äh, kui kasum. see on meie kõigi huvides meie peame kasutama oma loomingulisust, et selles suunas liikuda, kõik need kõik, see, see võimalus peab aitama meil leida uusi võimalusi toota, äh, elada, areneda ja meie oleme selleks valmis. Euroopa institutsioonid ja pöördun ka riigipeade ja valitsusjuhtide peale, poole ning äh, nõukogu presidendi poole, tulete kokku järgmisel nädalal mõelge selle peale, et sellises kriisis äh, on ohus Euroopa olemise õigustus, kui me ei suuda sellises kriisis olla solidaarsed, siis mis on üldse Euroopa Liidu mõte? meie jaoks on selge, et äh, natsionalistlik äh, egoism viib meid ainult ummikusse ja üheskoos suudame me leida lahenduse, kuidas sellest kriisist välja tulla. aitäh! Torniamo. aitäh, härra Lambert ja nüüd taas kord kaugühenduse juurde ja sõna saab härra Fitto. aitäh, aitäh, president Sassoli. ning suur aitäh, et olete mulle selle võimaluse andnud. ma loodan samamoodi, et me saame jätkata parlamendi kambris tööd niipea kui võimalik ma tahaksin kõigepealt avaldada arvamust kui itaallane ning ma tahaksin avaldada kaastunnet kümnetele tuhandetele ohvritele, kes kahjuks lisanduvad sellesse nimekirja ning äh, kellele meie tähelepanu juhitakse nii kohutavas olukorras. ma tahaksin rõhutada ka seda tohutut tööd, mida teevad tervishoiutöötajad, arstid, vabatahtlikud töötajad, korrakaitseasutused, inimesed ning nende töötajad, kes kõik aitavad meil võidelda selle epideemiaga. kuid ma leian, et oluline ei ole mitte ainult äh, mõelda sellele, mida me loodame, et juhtub, vaid meil on aeg praegu mõelda ka sellele, mis on toimunud. on ilmselge, et Euroopa oli täiesti ette valmistamata, ette valmistamata võita äh, selles mõttes, et puudus koordineeritud roll, mida täita. ning liikmesriigid tegutsesid kohutavalt isekalt ajal, mil solidaarsus oleks olnud kõige olulisem, solidaarsus oleks pidanud kõiki juhtima. ning äh, oleks tulnud osutada konkreetset abi äh, nendele riikidele, kes tol ajal selle epideemia all kannatasid aga me peame mõtlema kaine mõistusega sellele, mis järgmistel kuudel meid ees ootab. sest see ei ole mitte ainult tervishoiu valdkonna tragöödia. me peame hakkama mõtlema ka sellele, mida Euroopa võtab ette majandusvaldkonnas selleks, et äh, hoida ära majandustragöödia. majandustragöödia, millel on laastavad ning pöördumatud tagajärjed Euroopale ning liikmesriikidele minu kohustus on nüüd äh, teha mõned äh, kommentaarid. esiteks, mul on kohutav tunne, et meie mõtteviis on sama, mis enne epideemiat. nii läbirääkimiste kui arutelude ajastuse mõttes, aga ka nende suhtumiste osas, mis äh, on nende resolutsioonide osas, mis me, mille üle me täna häälestame, hääletame ning meie fraktsioon on sellele täielikult vastu näiteks äh, artikkel seitse, mis on käivitatud Ungari ja Poola valitsuste vastu, on praegu täiesti tarbetu, äh, arvestades seda hädaolukorda, milles me oleme. praegu on väga oluline keskenduda majanduslikele jõupingutustele Need jõupingutused peavad olema väga selged, me peame äh, reageerima tõhusalt kodanike, töötajate ootustele selleks, et aidata kõige rohkem mõjutatud sektoreid, põllumajandus, turism, tootmine. kõik need on valdkonnad, mis on praegu väga keerulises olukorras ning nad vajavad selget viisi edasiliikumiseks. meil on näiteks äh, erinevad Euroopa meetmed, EIB ja kõik muud äh, olulised vahendid aga see, mida me vajame, on bürokraatiast vabanemine ning meil on vaja laiema ulatusega Euroopa eelarvet ma olen kuulnud, et mõned inimesed kaitsevad seda tupikseisu, millesse me oleme viimastel kuudel jõudnud, aga kui me sellest ei välju, siis on täiesti võimatu ette kujutada, et me üldse äh, võtame arutusele need programmid, millest me eelmistel kuudel rääkisime, näiteks roheline kokkulepe ei ole võimalik sellises kontekstis praegu on absoluutselt aeg ümber mõelda need otsused, äh, mis me oleme langetanud. meil on vaja tõhusaid, selgeid lahendusi, innovaatilisi vahendeid, mis näitavad üles tõelist Euroopa solidaarsust. ning minu arvates on just see, mida Euroopa kodanikud ootavad. ning see on meie fraktsiooni panus sellesse arutelusse. aitäh, härra Fitto ja proua Auril on sõna. Chers collègues, suur tänu, lugupeetud äh, president, meie Euroopa äh, vasakpoolsed mõtleme ennekõike loomulikult äh, ohvritele, tahame tänada kõiki neid, kes hoolitsevad meie eest, kes on nii-öelda eesliinil ja kutsume üles solidaarsusele kõigile, kes seisavad silmitsi selle tõsise kriisiga, mis on nii tervishoiukriis, solidaarsuse kriis kui ka majanduskriis, meil on vaja kollektiivset abi me ei saa mõelda ainult äh, oma huvidele, me peame tegelema tervishoiu ühise kooskõlastamisega, see on oluline selleks, et meid kõiki kaitsta. aga öelgem kohe ausalt kõik ära. kui meie siin aga muudkui mõtleme üksikasjalikult äh, sellele, kuidas äh, Euroopa valitsused omavahel koordineerivad ei ole me oma ülesannete kõrgusel. me peame mõtlema sellele, millest see katastroof tekkis. kuidas selgitada sellist ühist resolutsiooni ettepanekut, millele me peame täna hääletama, kus ei ole mitte ühtegi sõna äh, selle kohta, äh, kui, kuidas asjas on süüdi tegelikult meie enda kärped tervishoiu rahastamises. me peame õppima, mida äh, kärpemeetmed on kaasa toonud ja kümne aasta jooksul on meie tervishoiusüsteem tõsiselt kannatanud ja kärped tõesti tapavad, tapavad. ja me, kas me tõesti peame sulgema silmed selle eest, kuidas meie tervishoiuteenuste kärpimine äh, viib meid ummikseisu. komisjon äh, on teinud ettepaneku liikmesriikide tervishoiukulutusi vähendada, liberaalide äh, valitsused on meie haiglate kassad tühjaks teinud. vaadakem tõele silma, õppigem poliitilisi õppetunde nendest kogemustest ning tehkem omad järeldused keeldugem kärpemeetmetest. praegune tegevus on toonud kaasa katastrofaalsed tulevikud, inimesed äh, äh hukkuvad, Itaalia, Itaalia on üks neist, kes kannatab selle all ja meie assamblee on vait. nähes, äh, mida äh, Itaalia peab kannatama ja mida neile peale surutakse me ei ole äh, rääkinud riigivõla äh, võimalustest, mida liberaalid kasutavad otse kui äh, relva. ma ei suuda uskuda, et te ei näe, kuidas tööandjate organisatsioonid ja valitsused üheskoos kooris korrutavad kriis mm., Äh, on kallis, me peame rohkem tööd tegema ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, see refrään kõlab kogu aeg, me teame seda peast. rahvas on see, kes peab kriisi eest maksma ja kõige vaesemad, äh, kes äh, juba kõige rohkem kannatavad, peavad seda kõige rohkem tegema. esiliini ametid peavad tooma ohvreid, sotsiaalsete õiguste, ühiskondlike õiguste äravõtmine ja nii edasi, äh, äh, on äh, hind, mida nemad peavad maksma. me peame sellest nõiaringist välja tulema. mõelgem, mida ütles Albert Camus. me peame mõtlema, kas selle vältimatusest on midagi võimalik õppida. kriisist peame õppima seda, et hargmaiste ettevõtete äh, maksudest kõrvalehiilimise vahendid peaksid äh, aitama meil äh, kärpemeetmete sellist hinda vältida. miks takistada Euroopa investeerimispankadel riikide, riike toetada ja miks mitte lasta kriisi eelseid võlgasid järk-järgult kustutada? kallid kolleegid kummutagem kõik tabud, ainult siis suudame me äh, tänase pandeemiakriisi ja homse kliimakriisiga toime tulla. paistab aga, et teie tahate tõsiasjade ees oma silmi sulgeda, meil on vaja tugevat äh, parlamenti. ärgem jäägem pealtvaatajateks. meil peab olema Äh, julgust vaadata silma nendele dogmadele, mis meid on praegu kuristiku äärele ajanud. suur tänu, kolleeg Obri ja järgmisena saab sõna kolleeg Tšintši. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin tänada proua von der Leyenit ja härra Äh, Michelle'i selle eest, et nad on siia tulnud ja suur tänu selle eest, et tegelete tohutu väljakutsega, aga tegu on tõesti kriisihetkega ja nüüd me näeme, kui kitsad on tegelikult meie institutsioonide tegutsemise piirid, siin on mõlemad rääkinud juba Euroopa tulevikust ja oluline on see, kuidas me selle kriisiga hakkama saame. kahjuks Euroopal ähm, väga palju kogemusi kriiside Ehm, ka tegelemisel palju kogemusi ei ole, kaks tuhat kaheksa aasta majanduskriisil on endiselt veel pikad mõjud ja Euroopa ehm, tegi selle kriisi veelgi hullemaks, me näeme selle mõjusid endiselt veel euroalal. samuti rändesurvega hakkama ei saadud, ka see oli täielik katastroof ja me endiselt tunneme selle tagajärgi ja me võime vaid loota, et koroonaviirusega hakkamasaamine õnnestub paremini president Michel rääkis ka sellest survest, mis tuleb meie kodanike poolt, nimelt et institutsioonid tuleb ähm, reformida ja tõepoolest see reform on vajalik sellepärast, et kui mingisugust reformi ette ei võeta, siis Euroopa kodanikud lihtsalt ähm, pöörduvad ära Euroopa Liidust ja pöörduvad selliste liitude poole, mis on selgemad ja tõhusamad, nii et kui Euroopa ei suuda kohaneda, siis äh, väga kiiresti tuuakse välja probleemid. me peame lähtuma koostööst, solidaarsusest, nii nagu me täna juba mitmel korral oleme kuulnud, aga ka lähimuspõhimõttest tuleb lähtuda ja see tähendab, et võimalikult palju tuleb ähm, probleemidega tegeleda kohalikul tasandil ja tuleb arvestada sellega, et et koha peal loomulikult saab kõige tõhusamalt äh, probleemidega tegeleda, aga sellegipoolest meil on aina rohkem ka üleilmseid äh, probleeme, millega tuleb üheskoos tegutseda, äh, seetõttu institutsioonide panus on vältimatu. ja see, mida me teeme praegu, peab meid valmistama ette tulevikuks, aitäh. suur tänu, kolleeg Sanchez'i. ja nüüd kolleeg Delange, palun suur tänu, härra president ja viimane kord, kui ma siin saalis sõna võtsin siis ma rääkisin selle kriisi tegelikest ähm, kangelastest, äh, nii nagu näiteks äh, minu õde, kes on ähm, operatsiooniõde, kes äh, tavaliselt ähm, abistab operatsioonidel, kus ravitakse teie põlvesid, liigesed ja ka nüüd ta vabatahtlikult on asunud võitlema ka pandeemiaga, ta näeb, kuidas inimesed surevad ja, ja arstid, keda on koolitatud ravima oma valvekorra ajal tihtipeale kaotavad oma patsiente ning ähm, nüüd ma näen, et nõukogu on küll lahkunud äh, siit äh, äh, arutelult, aga meil ei ole vaja siin mingisuguseid teoreetilisi poliitilisi arutelusid ühtse turule, e-, ei, loomulikult ähm, ühtset turgu tuleb ka käivitada peale seda kriisi. investeeringuid on vaja ja Euroopa Komisjoni panust on vaja meie eelarve head haldamist on vaja, nii et ärge eksige, aga see, mida minu õel on praegu vaja, on ähm, isikukaitsevahendid, ähm, maskid ja Euroopa Liit peab siin näitama, et Euroopa Liit suudab ähm, hakkama saada ja me ei tohi enam muutuda nii sõltuvaks, nagu me oleme praegu meditsiinivahenditest, ravimitest ja mida minu õde praegu vajab, on äh, on vaja kohene tegutsemine, näiteks ta on näinud, kuidas intensiivravist viiakse patsiente ühest liikmesriigist teise, tal ei ole vaja telerist näha, kuidas Venemaa nii-öelda abistab Euroopa Liidu liikmesriike, see ei ole ka tegelikult õige ja me peaksime ka selle ähm, küsimusega tegelema minu õe jaoks on oluline see, et Euroopa õpiks oma vigadest ja me oleme näinud, kuidas Euroopa on teinud vigu, liikmesriik teeb ühte asja, naaberriik teeb teist asja ja nõukogu teeb sama vigu. komisjon soovis teha ettepaneku, mis ühendaks liikmesriike, aga samas nõukogu äh, Äh, peatasid. nii et väga hea komisjon, et sellised ettepanekud on olemas, meetmed on olemas ja näidake siis ka minu õele ja ka teistele, et Euroopa suudab õppida, nii et olge paremad ja saavutage paremini tulemusi, aitäh. suur tänu, proua De Lange ja nüüd saab sõna kolleeg Benifei pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president. meie tervitame kõiki neid meetmeid, mida on võetud pandeemiavastaseks võitluseks, aga me peame olema veelgi ambitsioonikamad, me peame ikkagi arvestama kõikide kodanike huvidega, eriti mis puudutab kõige haavatavamaid vaeseid, puuetega inimesi, naisi, eakaid, nii et me peame tõesti väga kiiresti tähelepanu pöörama just ähm, enim haavatud isikutele me oleme näinud, kuidas ähm, ka meie majandus kannatab ähm, seitse protsenti ja meie ähm, SKT juba vähenenud, see tähendab, et meil on vaja ka EKP poolt meetmeid. meil on aga vaja ka majandamise taaskäivitamise kavadega arvestada. siin juba ka räägiti, et luuakse ka uus äh, laenu ähm,, äh, laenuvahend aga sellest veel ei piisa, me leiame, et ähm, parlament oma tänases resolutsioonis on teinud väga häid ettepanekuid, äh, seal tehakse samuti finantsettepanekud võlakirjade kohta, aga kahjuks ähm, võlakirjad ei ole veel nõukogus läbi läinud, aga siin ei ole tegu mitte ainult solidaarsusega, vaid oluline on see, et ka tulevased põlvkonnad seavad ikkagi euroopaliku majandusmudeliga edasi liikuda. proua von der Leyen tsiteeris siin meie rajajaid, aga samas me peame ikkagi tegutsema, mitte ainult tsiteerima erinevaid ähm, mõtteid. suur osa eurooplastest soovib, et me kiiresti tegutsema hakkaksime ja et me hakkama saame, nii et seda võimalust me peaksime tõesti ära kasutama suur tänu, härra Benifei. ja nüüd kolleeg Sejourne, palun. Merci, monsieur le président, chers collègues. suur tänu, lugupeetud president, kallid kolleegid, ma tahaksin uskuda, et see tekst, mille üle me täna hakkame hääletama, on kõige olulisem tekst meie ametiaja jooksul, usun veel, et see puudutab kõiki meie äh, inimesi ja et selles kriisis oleme suutnud leida selles tekstis äh, selle, mis on Euroopa ühishuvi essents see ei ole äh, ei ida ega läänt ega põhja ega lõunat äh, edendav tekst, äh, see ei kuulu, äh, ei ole tekst, mille on töötanud välja ei üks ega teine äh, Euroopa pere, see on mõeldud äh, Malhosi äh,, Madridi äh,, Bergami äh, jaoks, see on mõeldud meie tervishoiutöötajatele, bussijuhtidele, transporditöötajatele, meie peredele äh,, inimestele, kes kannavad äh, maske ja, ja kindaid, see on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes tahavad rohkem raha, selle tekstiga võitleme me Euroopa demokraatia eest, õigusriigi eest, ka Ungaris see tekst on mõeldud meie laste jaoks, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Slovakkia, Hollandi laste jaoks, kõigile nende jaoks, kes kolme-viie aasta jooksul tahavad meie tööturule tulla, keda me tahame kaitsta, kellesse me tahame ühiselt investeerida, kandes ühiselt võlga ja äh, see on meie sõnum meie rahvale. lugupeetud äh, president, see tühi saal siin saadab tegelikult natuke väärad sõnumid, sellepärast et meie tahame alati kaitsta Euroopa rahva püüdlusi ja me esindame siin äh, umbes sadat erinevat äh, erakonda erinevatest Euroopa riikidest. me esindame Euroopa rahvast, meid on valinud siia Euroopa rahvas ja me oleme jõudnud kokkuleppele. see kokkulepe on siin meie ees. ma ei tea, äh, mida näitab hääletustulemus, aga see kokkulepe on meie ees. Euroopa Liit on äh, lõhestunud ja Euroopa rahvas toetab üldiselt seda sõnumit ja ka äh, nõukogu, mul on mõned sõnud äh, nõukogule. austatud valitsusjuhid ja riigipead, te püüate jõuda omavahel kokkuleppele, te ei peagi enam kaua vaeva nägema, see kokkulepe on siin juba teie ees, selles on kõik olemas, kõik Euroopa rahva soovid, ambitsioonid, meie väärtused, kõik on olemas. kuulake Euroopa Parlamenti, kuulake Euroopa rahvast, kuulake Euroopa rahva esindajate sõnu meie oleme kandnud oma vastutust, nüüd on teie kord. olge ka teie oma ülesannete kõrgusel, aitäh! suur tänu, härra Sojourne ja nüüd saab sõna kolleeg Mariani. suur tänu tervishoiukriisi küsimuses äh, äh, äh, meie tegevusetus on, on täiesti vastutustundetu populism ja Euroopa Liit on näidanud, et me ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel, me ei ole suutnud otsustada, me ei olnud selleks valmis ja meie süste-, meie süsteem ei olnud oma ülesannete kõrgusel, kui meie ühiskond oli kokku varisemas. koroonaviiruse kriis, sellel on oma alternatiiv aga me lähtusime oma müüdidest äh, ja fantaasiakujutlustest, püüdsime, äh, äh, on püütud rahva tähelepanu igasuguste pettekujutelmadega hajutada Prantsusmaal, Prantsusmaa valitsus on pidevalt kärpinud tervishoiuteenuste äh, Äh, rahastamist ja Euroopa Liit, äh, Euroopa Liidu pakutavad vahendid ei kompenseeri praegu mitte see, mitte kuidagi viimaste aastate eelarvekärpeid. Taani pakub välja omaenda äh, kriisist väljatuleku strateegia ja kohe Euroopa Komisjon esitab ühtse ettepaneku mitte selleks, et võidelda koroonaviiruse vastu, vaid selleks, et riiklikke algatusi õõnestada. Euroopa Komisjon äh, kaitseb pigem vaba liikumist kui inimelu äh, ja praeguses kriisis, majanduskriisis, rahanduskriisis äh, peab Euroopa Komisjon peatama kõik eeskirjad, mis suurendavad majanduslangust. mis kasu on meil finantssüsteemi ja süsteemist, mida me peame iga kriisi puhul Äh, muutma ja kaitsma. Euroopa Liit äh, soovib muudkui laieneda äh, ja sel moel rohkem raha saada Euroopa eelarvesse. ja rahvas peab tegema omad järeldused. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted tegutsevad ise ähm, ja saame kasu oma kohalikest turgudest praegune süsteem äh, näitab, et äh, meid ei äh, kaitsta, meie põllumehed samuti ei ole suutnud endale elatist teenida, riigid, kes saavad kasu Euroopa solidaarsusmehhanismist, peaksid saama, ei saa seda teha, sellepärast et kõik sõltub Brüsseli administratiivaparaadist. ja riigid peavad äh, kuidagi haldama rändevooga, äh, aga välisteenistus näitab, et äh, nemad ei ole oma ülesannete kõrgusel Liibüas ja Türgis, kus kust tulevad järgmised sisserändajad koroonaviiruse eest põgenedes. Euroopa peaks olema meie suunanäitajaks aga Anti Koone mõisteti surma, äh, see on üsnagi võrreldav olukord praegusel hetkel, mina ise ei pea sõpradeks neid, kes teevad tühjasid sõnu, ma arvan, et Euroopa Liit peaks asjade üle pigem põhjalikumalt järele mõtlema. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Zambatski. president, kolleegid keegi ei ole siin praegu midagi öelnud kommunistliku Hiina vastu sellepärast, et nad valetasid, vaikisid maha, nii nagu Nõukogude Liit ähm, aastaid tagasi vaikis maha Tšernobõli katastroofi ja selle tulemuseks on see, et meil on kümneid tuhandeid ohvreid äh, siin Euroopas. mitte keegi ei ole rääkinud sellest, et ka kommunistlik Hiina vastutab selle eest ja teiseks, Euroopa Komisjon viivitas ja nende viivituste tõttu liikmesriigid pidid piire sulgema. ja kolmandaks, kallis Charles Michel, te peaksite häbenema ja ma arvan, et ka häbenete. nii et täna selle kogu olukorra keskmes te võtate vastu otsuse liikuvuspaketi kohta mõeldes nüüd kõikidele nendele sadadele tuhandetele autojuhtidele, Eh, kes tulevad Ida-Euroopa riikidest, kes eh, päästavad inimelusid Lääne-Euroopas, nüüd on nad teretulnud. nüüd teid enam ei huvita nende puhkeajad, nüüd neid teid enam ei huvita, kas nad magavad eh, oma autokabiinis või mitte ja homme, homme te viskate nad välja. see on lihtsalt silmakirjalikkus, see on rohkem kui silmakirjalikkus, see on hullumeelsus. Euroopa konve-, konservatiivid selle avaldusega nõus ei ole. nüüd, kus meil on vaja majanduslikult äh, mõistlikke otsuseid, siis me ütleme, et see tekst on lihtsalt fantaasia. ja kui te ei tegutse, kui te ei tegutse mõistlikult, siis see viirus, sellest viirusest saab uus Tšernobõl. suur tänu ja nüüd kolleeg Putenga, palun Uh, suur tänu, Euroopa Komisjon, suur tänu, uh, härra Michel, uh, kes esitas nõukogu. ja me kuuleme, et meil on vaja rohkem turgu, aga nüüd oleme me näinud, kuidas meie turg on meid alt vedanud ja ma ei räägi ainult sellest, et maske ei ole piisavalt palju, hingamisaparaate ei ole piisavalt, ma pean silmas siin seda, mis puudutab vaktsiine. vermeden worden me oleksime saanud ju seda vältida, see ei ole esimene ähm, surmav ähm, epideemia, meil oli SARS, MERS ja ähm, arstidel on kogemusi ravi ja äh, ravimitega, aga raha sai otsa sellepärast, et hargmaised ettevõtted äh, investeerisid hoopis teistesse toodetesse sellepärast, et äh, äh, hargmaised ettevõtted on investeerinud mujasse, me näeme, et kõik otsivad vaktsiini, kõik otsivad äh, ravimeetodeid, aga samas äh, suured farmaatsiaettevõtted äh, on oma küünised sinna juurde ajanud, tahavad ennekõike ainult äh, ainuõigust endale saada, sellepärast et äh, pärast saaks jällegi kopika taskusse pista. minu jaoks on selge, selle pandeemia pealt ei pea keegi kasumit teenida, me ei tohi seda lubada. ja seetõttu me peame ka kohandama Euroopa ravimiõigust sellepärast, et praegu tegelikult see õigus kaitseb meie farmatööstus, aga mitte inimelusid ja seetõttu me peaksime ka litsentsidega tegelema Euroopa tasandil. piiravad litsentsid ja äh, patendid Äh, äh, nende hävitamine võimaldab odavamaid ravimeid välja töötada. Nelson Mandela kasutas seda, kui hargmaised ettevõtted ei tahtnud äh, ravimite hindasid alandada. Nelson Mandela hävitas suurte hargmaiste farmaatsiaettevõtete monopoli ja nii peame ka meie täna käituma. kas me tahame toetada suuri farmaatsiaettevõtteid või Nelson Mandelat, kas me tahame toetada elu või kasumit? suur tänu, kolleeg Potenga ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Oliveres. suur tänu. kui ma viimane kord itaalia keeles rääkisin ähm, ähm,, siin parlamendis rääkisin, siis ähm, mul oli väga hea meel, et ma seda teha sain, sellepärast et ähm, täna itaalia keelt rääkides ma juhin tähelepanu ka oma koduriigile, kes on nii palju kannatanud äh, selle pandeemia käes. ja ka äh, Hispaania ja Kataloonia on äh, vägagi kannatanud selles pandeemias. oluline on see, et me saame oma emakeeles rääkida, sellepärast et see kriis on ka sotsiaalne kriis, see puudutab meid kõiki, kõiki liikmesriike ja Euroopa Liit peab ähm, nägema kõiki liikmesriike ühtsena rohkem kui varem täna me peame väljendama oma solidaarsust me peame näitama üles solidaarsust äh, hispaanlastega ja me ähm, ka ähm, mälestame kõiki neid, kes surid selle ähm, pandeemia tõttu tervishoiupoliitika ja majanduspoliitika on siin väga oluliseks muutunud. mis puudutab tervishoiupoliitikat, siis ähm, me peame siin edendama teadusarendus ja teadusuuringuid, mis võimaldaksid ähm, tõhusat äh, vaktsiini välja töötada selleks, et ähm, juba ennetada ka tulevasi pandeemiaid. meil on vaja siin ka tihedamat rahvusvahelist koostööd tagada. suur tänu ja nüüd kolleeg Murešan, palun. suur tänu, härra president. viimase kahe kuu kogemus on näidanud, et mitte ükski riik ei saa üksinda selle viirusega hakkama ja meie ähm, meiepoolne äh, vastus on juba olukorda muutnud koha peal, me peame iseksust üle saama ja aitama oma eurooplasi. ja paar nädalat tagasi me rääkisime sellest, et kolmkümmend seitse miljardit tuleb suunata pandeemiavastasesse võitlusesse ja tollal ma ka palusin, et äh, Euroopa Komisjoni president teeks ära, teeks rohkemat ja ma palusin, et, äh, et ka kõik ähm, reservi vahendid ähm, suunataks ka pandeemia äh, vastasesse võitlusesse ja nüüd äh, siis ähm, komisjon, kas ta teeb, nimelt kolm miljardit saadetakse ka puudust kannatavatele inimestele ja me peame kiiresti tegutsema, kindlasti need vahendid jõuavad äh, nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad, ka patsientide, arstide ja haiglateni. aga meil on veel rohkemat vaja, meil on praegu ainult algusega tegu ja meil on tulevikus veel rohkem vaja ja me peame tähelepanu pöörama kõige rohkem just ähm, haiglatele, me näeme piirkondi, linnasid, riike, kes, ähm, kus ei suudeta inimelusid päästa, inimesed vaatavad, mida me teeme, nad ootavad meilt lahendusi ja seetõttu me peaksime tulema välja kava ja plaaniga. töötagem välja tervishoiusüsteemi fond selleks, et meie kodanikud, ükskõik kus nad elavad, saaksid kasu sellest. nii et viiekümne miljardiline fond tuleks luua selleks, et ähm, selleks saaksid kasu Euroopa kõik haiglad tagada, et Euroopa kodanikud, ükskõik kus nad elavad, saaksid ähm, ähm, head tervishoiuteenust ja kas meil raha selleks on, jah, meil on. me peaksime ikkagi raha äh, suunama sinna, kus äh, seda on kõige rohkem vaja ja seda on vaja, kõige rohkem vaja Euroopa kodanike elude päästmiseks. meie oleme välja tulnud ka omapoolse resolutsiooniga ning me paluksime ka, et ka teised fraktsioonid toetaksid seda ettepanekut, nii et muutkem see projekt Euroopa Parlamendi projektiks ja ähm, tehkem kõik selleks, et Euroopa Parlamenti mälest-, mäletatakse just tänu sellele, et me oleme aastal kaks tuhat kakskümmend sellise tervishoiufondi loonud. suur tänu ja nüüd kolleeg Moreno Sanchez, palun. suur tänu, härra president, kas te kuulete mind? aitäh, härra president tegu on suure kriisiga ja seetõttu meil on vaja siin ähm, suurt mahukat äh, vastust. tegu on ajaloolise vastutusega, Euroopa peab üles näitama solidaarsust, äh, me peame arvestama rohkem sotsiaalmajandusega, me ei tohi kedagi maha jätta, vastasel juhul meie ühine projekt satub hätta. eurorühma kokkulepe on kindlasti samm õiges suunas, aga sellest ei piisa meil on vaja mahukamat, mahukamat ähm, kava, seega väljumisstrateegia jaoks meil on vaja ka uut ähm, nimetatud Marshalli plaani, meil on vaja sellist kava, kus me saaksime kasutada fonde, võlakirju ja me peame olema solidaarsed oma meetmetes. sellega me saame selge sõnumi edastada ka oma kodanikele. oluline on, äh, et me ka võtaksime kiiresti neid meetmeid, mida oleme käsitlenud ka oma resolutsioonis, mille me täna loodetavasti vastu võtame, oluline on see, et ka kõige äh, haavatavamad isikud äh, abi saaksid kiiresti. tagada tuleb ähm, rahastamine kõige vajalikemates sektorites, samuti tuleb tagada ähm, Ähm, põhiõigusest kinnipidamine, samuti tuleb arvestada põllumajandustootjatega, kaluritega, turismivaldkonnaga, need on väga olulised sektorid, väga palju praegu kannatavad ja meie koda peab ähm, panustama täiel määral ka väljumisstrateegiasse ja ka kavadesse. härra president katkestab kõnelejat, äh, härra, nagu, kõnelejad, saite pooleteiseks minutiks sõna. pooleteiseks minutiks saite sõna ütleb härra president. aitäh, härra president. Äh, äh, excuse me, I didn't give you the vabandage, ma ei andnud teile uuesti sõna, te saite pooleteiseks minutiks sõna ja nüüd te olete juba kahe minutini jõudnud, nii et tegu on siin ikkagi austusega, ka kolleegide austamisega ja, ja me peame siin ikkagi arvestama ka kuulajatega ja samuti ehm, ka komisjoni president peab veel saama eh, sõna. ja järgmisena saab sõna kolleeg Riis, palun suur tänu, lugupeetud president, äh, jah, äh, Covid-19 on näidanud mitmeid halbu asju meile, aga see on toonud päevavalgele ka inimeseks olemise parimad küljed. üheks nendeks on meditsiinitöötajate ennast ohverdav käitumine, me ei suuda neile iial piisavalt äh, aitäh öelda. ja inimeseks olemise parimaks küljeks on ka see solidaarsus, mida inimesed on näidanud üles, näiteks need tootjad, kes on muutnud oma tootmissüsteeme, kõiki neid väikeseid vabatahtlikke, kes on hakanud maske õmblema äh, ja see äh, selleks äh, heaks asjaks on ka need kodanikud, kes küsivad meilt, mida Euroopa teeb, kas Euroopa on oma ülesannete kõrgusel, kas Euroopa teeb piisavalt majanduslikest asjadest, oleme piisavalt rääkinud ja eks tulevik näitab äh,, stabiilsuspakt, riigiabi ja enneolematud erakorralised meetmed, paistab, et tabusid enam ei ole. aga Euroopa Parlament tahab rohkem ja me tahame seda, et meil oleks solidaarsusvõlakirjade võimalus, koroonavõlakirjad, mis oleksid mõeldud selleks, et kriisi hävitustööd kuidagi äh, korvata aga samas ähm, tervishoiu valdkonnas on väga palju küsimusi ja me ei saa äh, alati peituda äh, lepingu piirangute taha, kui olukord on nii erakorraline. Äh, miks miks, äh, pidades silmas seda, kui suur see kriis on, ei ole Euroopa Komisjon meie oma territooriumil rakendanud humanitaarabi, et aidata selliseid haiglaid, kes ka, kes on suure koorma all Bergamis, Madridis, Mühlhausis, kuidas on lood Euroopa meditsiinikorpusega, äh, meil on olemas vahendid, meil on vaja ainult tegutsemisjulgust ja ma tahaksin äh, öelda veel ühte asja, lubage palun mul lõpetada, ma tahaksin rääkida meie vanuritest, meie vanuritest, kes maksavad kõige raskemat hinda Covid-19 eest, üks suur surmajuhtum kolmest Prantsusmaal, üks kahest Belgias ähm, ja proua von der Leyenit ei ole küll äh, olnud, aga ma tahaksin öelda, et kui me mõistame oma vanurid äh, üksindust, siis äh, ei ole see hea lahendus, mul ei, mul ei ole õiget lahendust, aga külalised võiksid olla kas maskiga, neid võiks testida, neid võiks kontrollida, aga täielik üksindus ei ole lahendus. Nemad on olnud meie Euroopa poliitika kõige rohkem tähelepanu all eest varju jäänud äh, inimrühm, ulatagem neile lõpuks abikäsi. suur tänu, proua Riis ja nüüd saab sõna härra Demann. suur tänu, härra president. lugupeetud kolleegid, Euroopa Liit ei saa hakkama, kui jaanuaris äh, tuli äh, selgelt välja, et Hiinas on lahvatanud ohtlik ähm, viirus, siis komisjon midagi ei tee ja ja ettevaatlikult ähm, vaadatakse ainult ähm, lennutransporti, jäetakse piirid äh, lahti kuni kaheksateistkümnenda märtsini, samuti ei tegeleta ka kaubandussuhetega ähm, Hiinaga, ei tegeleta ka meie oluliste sektoritega, samuti nad äh,